Madame le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. daamid ja härrad, tere hommikust, meie istung jätkub. kõigepealt on mul teile üks teadaanne, eile otsustas meie assamblee tänase päeva, tänasesse päevakorda lisada pärastlõunal äh, Ähm, punkt äh, Euroopa Ülemkogu kohta, millega nõukogu ja komisjon pidid saama sõna ja ka fraktsioonide esindajad, kuid nõukogu ja komisjon on öelnud, et äh, nad ei saa tulla sellele arutelule ja seega teen teile ettepaneku vastavalt kokkuleppele fraktsioonidega, et vastavalt kodukorra artikli sada nelikümmend lõige kaks muuta seda päevakorrapunkti ja muuta seda järgmiselt Äh, äh, esitab oma avalduse Euroopa Parlamendi president olukorra kohta aruteludest ülemkogul majanduskriisi kohta, millele järgneb fraktsiooni esimeeste sõnavõtud. kas kellelgi on märkusi selle muudatuse kohta, kui ei ole, siis nii on otsustatud. Läheme nüüd aga juba siis päevakorra juurde ja suuliselt vastatavad küsimused Euroopa Komisjonile ja Nõukogule Euroopa poolaasta kohta aastal kaks tuhat üksteist, esimesed õppetunnid ja sõna annaksin kõigepealt proua Põulsile, kes on selle küsimuse esitaja, proua Põuls, teil on kaks ja pool minutit kõneaega. suur tänu! Euroopa poolaasta on äh, väga oluline uuendus Euroopa majandusjuhtimise paketis. sellega sünkroniseeritakse makromajanduslik järelevalve nii fiskaal- kui ka struktuuriliste eesmärkide osas, stabiilsus- ja kasvupakti osas ning ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke arvesse võttes ning äh, riiklikud reformikavad. esimene poolaasta protsess viis selleni, et juunis võttis komisjon vastu riigipõhised soovitused, mille eesmärk eesmärgiks oli anda äh, liikmesriikidele nii fiskaalpoliitiliste kui ka struktuuriliste eesmärkide osas mm, juhiseid. juulis kiitis nõukogu need soovitused muudetud kujul heaks parlamendi ülesanne on tagada äh, liidu tasandil maksimaalne läbipaistvus ja vastutus ja seega soovib Euroopa Parlament äh, arutelu nende soovituste kohta. aga tahaksime üldiselt äh, rääkida ka äh, siis laiemalt sellest Euroopa poolaastast kui praktikast Äh, need suulised küsimused, mis me oleme esitanud, tahavad äh, keskenduda sellele, kas midagi on selles poolaasta praktikas parandada, kas nõukogu ja komisjon arvavad, et see poolaasta on oma lootusi täitnud ja kui äh, see nii ei ole, siis kuidas võiks asja järgmisel aastal parandada. kas nõukogu arvab, et need muudatused, mis nad tegid soovitusse juunis ja juulis sellel aastal, tehti piisavalt läbipaistvalt? tundub äh, tegelikult, äh, et nõukogu käitub vanaviisi ehk teisisõnu nõrgendab komisjoni soovitusi, äh, mis nõukogu liikmed on natukene närvi ajanud. loomulikult nõukogul on õigus neid soovitusi muuta, kuid parlamendil on ka uus roll tagada läbipaistvus Euroopa tasandil ning vastutuskohustuse täitmine kõigi poolt ja meie peame seega otsima vastuseid küsimusele, et miks teatud muudatused sisse viidi. komisjon kavatseb detailsema kuulamise korraldada seitsmendal novembril just nimelt selles küsimuses, kuhu on kutsutud nii nõukogu kui ka komisjon ja oleme esitanud ka teisi küsimusi, need puudutavad näiteks erinevate õigusinstrumentide vahelisi seoseid ja riiklikud reformikavad, mis ei ole siduvad, siis lähenemiskavad, mis on siduvad ja liikmesriikide Äh, ja see, kuidas liikmesriigid on suhtunud kogu selle poolaasta süsteemi. kõik see on vajalik selleks, et suurendada äh, selle majandusjuhtimise äh, kava ellurakendamist, mida me oleme tahtnud näha. suur tänu, ütleb proua president ja teine küsimuse esindaja, proua Peeres, saab samuti sõna kaheks ja pooleks minutiks. suur tänu, proua president, nõukogu esindaja, härra volinik Euroopa Parlament äh, esitades neid küsimusi tahtis osaleda betati, debatis, mis meie meelest on ülioluline. komisjon on võtnud endale algatuse Euroopa poolaasta ettepanekut tehes mõte tollal oli selles, et majandusjuhtimise protsessis tuleb anda äh, Euroopa suund ja komisjon peab selle kurikuulsa majandusjuhtimise ellu ju rakendama ja meie parlamendina oleme natukene mures, sellepärast et meil on küll jah, äh, majanduslik valitsus, aga meil ei ole äh, majandussuuniseid andvat parlamenti. milline on teie meelest seega siis selle Euroopa poolaasta demokraatliku legitiimsuse mõõde, kuidas te kavatsete tagada demokraatliku debati selle Euroopa poolaasta ümber, kuidas te kavatsete tagada te demokraatlikud arutelud äh, nende suuniste osas, sellepärast et see on ju ometigi aluseks kõikidele demokraatiatele. ja kui te öö, jällegi viite teisele tasandile sellele arutelu, kui te suurendate arutelu majandussuuniste kohta, siis ei saa parlamenti jätta välja nendest aruteludest ja seda me üritamegi täna teha, teha, ennast kaasata sellesse arutelusse. ülemkogu toimus pühapäeval, te rääkisite sellest Euroopa poolaastast ja te viitasite asjadele, millele te ei ole mitte kunagi viidanud siin Euroopa Parlamendis ega ka rahvusparlamentidest. kas see on teie meelest õige lähenemine? nagu ma aru saan, Euroopa Komisjon on võtnud endale äh, kavaks äh, detsembrikuus äh, Ehm, majanduskasvu, iga-aastase majanduskasvu analüüsi esitada, jah, see on väga kena, kuid kus äh, on ka selles osas äh, poliitilised arutelud, kui te esitate oma uue ettepaneku, te peaksite läbi rääkima selle ka parlamentiga. millise tsükli te võtate aluseks, mida te kavatsete teha, kuidas te kavatsete lõimida äh, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide täitmise selle Euroopa poolaasta analüüsiga? ning äh, proua Pauls juba ütles ja ma toetan teda sada protsenti selles küsimuses, aga ka palju teistes punktides muidugi, kuid me nõuame äh, läbipaistvust, täielikku läbipaistvust äh, nende muudatuste osas, mida te olite, mida te olete suunistesse sisse toonud pärast arutelusid liikmesriikidega. kui seda läbipaistvust ei ole, siis sellele protsessile ei ole ei mõtet ega ka legitiimsust ja kas te lõpuks kavatsete tuua sisse selle iga-aastase majanduskasvu analüüsi, mis alusel seda tehakse, kas tegemist saab olema lõppdokumendiga, mingisuguse demo-, bürokraatliku dokumendiga lihtsalt, et rahustada parlamendiga või on tegemist tõelise majandusliku poli-, majanduspoliitilise suunise esitamisega, me nõuame seda, et te selgitaksite oma samme ja ka selles, mis puudutab Eurokasv pluss programmi. suur tänu, proua Peres ja härra Dominik saab nõukogu nimel sõna tere hommikust, daamid ja härrad! lugupeetud proua president, aitäh ka teile! ning ma tänan proua Paulsi ja proua Peeresit esitatud küsimuse eest, sest tegelikult annab see mulle esimest korda võimaluse teile rääkida, kuidas meie hindame Euroopa poolaastat äh, kaks tuhat üksteist ja rääkida ka sellest, milliseid järeldusi võib teha tuleviku tarbeks. ma tahaksin äh, rõhutada, et meie hinnang on esialgne, sest Euroopa poolaasta kaks tuhat üksteist ei ole tegelikult äh, veel lõppenud, vähemalt kõik sammud ei ole lõppenud kuid see poolaasta lõpeb siis, kui liikmesriikide parlamendid on vastu võtnud äh, oma eelarved. siis on meil võimalik äh, ka hinnata, kas äh, see menetlus, mille me jaanuaris kaks tuhat üksteist sisse tõime, on andnud ka mingeid positiivseid tulemusi. siis võime me öelda, kas on saavutatud mingit lisandväärtust kas riigid, riikide eelarved on sellest midagi võitnud? me soovime välja uurida, kas liikmesriikide majandusruumide vahel on nüüd rohkem sünergiat ning kas me oleme saavutanud suurema lähenemise Euroopa eesmärkidele. seda me aga praegu ei tea ja seda on ka võimatu öelda, kuid mõne kuu pärast on meil võimalik hinnata, kui edukaks on Euroopa poolaasta kontseptsioon osutunud siiski näitavad esialgsed hinnangud, et Euroopa poolaasta puhul on tegemist äärmiselt sobiva ja soovitusliku menetlusega, mida kõik liikmesriigid, nende parlamendid ja Euroopa Liidu institutsioonid võtavad äärmiselt tõsiselt. tuletan siinkohal lugupeetud liikmetele ka meelde, kuidas Euroopa poolaasta menetlus toimub see algab jaanuaris, mil Euroopa Komisjon esitab iga-aastase majanduskasvu prognoosi ning selle prognoosi põhjal tuleb veebruaris kokku ECOFIN, kes võtab vastu üldised juhised liikmesriikidele. seejärel on liikmesriikidel aega kuni aprillini välja töötada oma siseriiklikud reformikavad ning eh, samuti stabiilsus- ja kasvupaktid või äh, stabiilsus- äh, ja lähenemiskavad, äh, olenevalt sellest, millises etapis liikmesriik parasjagu on. ja pärast seda töötab Euroopa Komisjon välja soovitused liikmesriikidele, tehes selleks koostööd ja konsulteerides liikmesriikidega. seejärel esitab liikmesriik omapoolse arvamuse ja komisjon esitab omapoolse arvamuse nende arvamuste kohta ja siis saabub juunikuu, mil kõik institutsioonid ja ülemkogu võtavad lõpuks vastu need juhised ja soovitused ja nii oli see ka aastal kaks tuhat üksteist. Ecofin kinnitas kaheteistkümnendal juulil selle aasta plaanid. tegemist on äärmiselt tiheda ajakavaga ning meil on sellest hoolimata juba tuleviku tarbeks võimalik anda soovitusi. kõigepealt tahaksin öelda seda, et Euroopa poolaasta pool aastat tuleks hinnata kahes mõttes. kõigepealt äh, tuleks vaadata nõndanimetatud taktikalise operatiivset poolt, see puudutab siis menetlusi, puudutab seda, kuidas dokumendid vastu võetakse, aga teine aspekt puudutab poliitilist dialoogi ning seda, kuidas Euroopa poolaasta on poliitilist dialoogi Euroopa Liidus mõjutanud kuidas on kaasa tulnud liikmesriigid ja kuidas on mõjutatud avaliku sektori rahandust see teine aspekt on äh, tähtsam aspekt. ja me arvame, et makromajanduslikud prioriteedid tuleks liita nende võimalustega, mida ava, avaliku sektori rahanduse küsimused äh, meile praegu pakuvad kui me vaatame aga seda esimest aspekti, tehnilist aspekti ja menetlusi, siis pärast esimesi kuid, mil valmistati ette soovitusi liikmesriikidele, on võimalik öelda, et tegemist on äärmiselt tehnilise protsessiga. sellise protsessiga, mis nõuab tõesti väga suurt tööd dokumentidega ja seda tööd tuleb teha vähemalt poole aasta jooksul, sest selle aja jooksul valmistatakse ette umbes kuussada dokumenti, kuussada äh, akti ja enamik neist on vaja tõlkida ka kõigisse ametlikesse keeltesse, nii et logistiliselt on tegemist äärmiselt keeruka ülesandega peale selle on meil ka väga tihe ajakava ja lühikesed tähtajad, nagu juba ütlesin. juunikuuks peab kõik valmis olema. et kõigil institutsioonidel ja asjaosalistel huvirühmadel oleks võimalik anda oma heakskiit, omapoolne arvamus ja vastu võtta dokumendid. manööverdamisruumi eriti ei jää, sest tegelikult ei ole võimalik juunikuus enam midagi muuta siit ka küsimus, kuidas me saaksime seda protsessi parandada üks äh, küsimus või üks soovitus, mis äh, meie kogemusest on võrsunud, on see, et me võiksime alustada tööga varem. ning Euroopa Komisjon peaks tegelikult oma esialgse raporti esitama juba detsembris, mitte jaanuaris. nii võidaksime me mõned nädalad dialoogi alustamiseks. ja aprillikuus oleks äh, juba ära tehtud palju rohkem ning äh, liikmesriikidele saaks anda paremaid vastuseid äh, prioriteetide kohta, mis on ära toodud Euroopa Komisjoni iga-aastases aruandes. ning äh, dokumentide koostamine vastavalt stabiilsuse kasvupaktile või riiklikule reformikavale toimuks kiiremini, oleks äh, vähem äh, pingeid, äh, mis praegu maikuus ja juunikuus valitsevad, sest kõigil on väga kiire ning kõik organid, kõik institutsioonid teeksid oma tööd tõhusamalt ja võtaksid õigeaegselt vastu kõik dokumendid. ma tahaksin veel kord öelda, et liikmesriigid olid tööle väga pühendunud, hoolimata nendest piirangutest Ehm, nagu juba ütlesin, rohkem kui kuussada dokumenti tuli vastu võtta, arvamuste esitamise tähtajad olid äärmiselt lühikesed, kuid liikmesriigid suutsid sellest hoolimata töö ära teha, suutsid ennast ületada kõrvale kaldudes tavapärasest töökorraldusest ning nad arutasid läbi kõik dokumendid isegi siis, kui nendekeelset versiooni veel valmis polnudki, nii see oli ja see näitab meile, et liikmesriigid olid töösse, tööle väga pühendunud, nad olid valmis töötama isegi ainult ingliskeelsete dokumentidega, mõnikord ainult prantsuskeelsetega, lihtsalt selleks, et töö saaks kiiremini ühele poole ning et saaks toimuda tegelik eh, dialoog ja et vastu saaks võtta kõik vajalikud soovitused ja seda õigeaegselt. nüüd siis lähen teise aspekti juurde, mis on oluliselt eh, olulisem ja teine aspekt puudutab Euroopa semestri mõju poliitilisele dialoogile Euroopa Liidus me peame meeles pidama, et Euroopa poolaasta on ainult üks element mitmete teiste elementide ja meetodite seas, mis loodi Euroopa Liidus uute instrumentidena ja mille eesmärgiks on tugevdada majanduslikku ja poliitilist koostööd liikmesriikide vahel ning Euroopa Liidu prioriteetide saavutamist paremal moel meil on Euroopa poolaasta, on kuue õigusakti kogumik, mida nimetatakse ka six-packiks ja mis hiljuti vastu võeti. meil on stabiilsus- ja kasvupakt ning äh, teisi elemente, mis kõik kokku moodustavad läbipaistvama raamistiku, annavad meile rohkem läbipaistvut, paistvust ja tugevdavad liikmesriikide vahel toimuvat dialoogi läbipaistvust on rohkem ka siis, kui me vaatame reaalmajandust. ning kõik need elemendid samas survestavad liikmesriike, kes peavad suutma ähm, kanaliseerida diskussioone õiges suunas teisest küljest aga annavad need elemendid meile kõigile rohkem aimu sellest, millises suunas Euroopa Liit üldse liigub. praktilises mõttes tähendab see seda, et ähm, peaksime vaatama, mida me saime nende kuue õigusaktiga, mis hiljuti vastu võeti. kõigepealt äh, liikmesriikide parlamendid on äh, nüüd rohkem seotud Euroopa Liidu majanduslike prioriteetide täitmisega. Nad äh, peavad need prioriteedid üle võtma siseriiklikus majanduses kasutades selleks olemasolevaid äh, instrumente, mis on kõige jõulisemad, ehk siis oma eelarvelisi vahendeid. praegu on nii, et äh, juba siis, kui liikmesriik hakkab oma eelarvet järgmiseks aastaks vastu võtma, teatatakse talle ka sellest, millised on Euroopa Liidu prioriteedid, et liikmesriik saaks nendega siseriiklikus reformikavas arvestada ja ette näha vajalikud eelarvelised vahendid ja siis peab ta neist vahenditest teada andma Euroopa Komisjonile ning muidugi saab liikmesriike teada, mida arvab Euroopa Ülemkogu, mida on soovitanud Euroopa Liit ja pärast seda on liikmesriigi parlamendil võimalik öelda oma lõppsõna äh, oma riigieelarve vastuvõtmise kohta. see tähendab seda, et äh, on olemas väga tõhusad kontrollimeetmed, mille abil tagatakse et Euroopa Liidu soovitused ja prioriteedid tõesti leiavad oma koha ka liikmesriigis, et nendega arvestatakse liikmesriigi majandustegevuses tähtis on mõista, et Euroopa poolaasta kontseptsioon tugevdab meie tegevust. see näitab kõigile liikmesriikidele selge suuna kätte ning kui meie prioriteet on äh, alal hoida majanduskasvu või seda ka tugevdada teatud liikmesriikides, või rakendada Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta agendat, siis äh, tuleb see selgelt välja, kuid teisalt annab Euroopa poolaasta liikmesriikidele ka vabamad käed, annab rohkem paindlikkust, sest liikmesriikide stardiplatvorm on erinev, kuigi me peame kõik äh, liikuma ühes suunas. seega ei saa öelda, et äh, kõiki tuleb võtta ühe mõõduga, vastupidi liikmesriigid on individuaalsed, on erinevad eh, ja me arutame nende erinevat majandusseisu nende kõigiga ükshaaval. me saadame neile selge signaali, ütleme neile selgelt, et eh, suund on kõigil sama, aga me jätame neile õiguse ise valida, kuidas nad selles suunas liikuma hakkavad, milliseid meetmeid nad vastu võtavad samal ajal on eh, paranenud meie omavaheline kooskõlastus, koordineerimistöö ja me kasutame Euroopa ressursse nüüd sihtmärgistatumalt, sest siseriiklikud reformikavad on äh, lihtsalt protsessi osaks. Nende kavadega määratakse kindlaks, milliseid eesmärke teatud liikmesriik toetab ja milliseid äh, mitte, nende eelarveliste vahendite abil, mida ta saab Euroopa Liidult. ning äh, see on seotud ka teiste äh, programmide ja projektidega, mis puudutavad avaliku sektori raha kasutamist. see tähendab seda, et äh, Euroopa poolaasta näitab meile kokkuvõttes, millised on Euroopa Liidu prioriteedid, see kava ütleb ka selgelt, et Euroopa Liit on nõus neid prioriteete rahastama, kuid ootab, et liikmesriigid siiski äh, kujundaksid ka oma eelarve vastavalt sellele prioriteetsele kulutamisplaanile see on meile kõigile nüüd väga selgeks saanud ja ma loodan, et ma olen teile põhjalikult selgitanud seda, et nõukogu silmis on Euroopa poolaasta väga tähtis instrument. kuidas see kokkuvõttes kajastub liikmesriikide eelarvetes, seda me praegu ei tea, sest kokkuvõttes annavad ju lõpp, oma lõpliku sõna liikmesriikide parlamendid, kuid rõhutan veel kord, võimalused on olemas, me peame neid ära kasutama. võib muidugi ka välja tulla et äh, aasta lõpus peame me ikkagi andma palju soovitusi ja tekib isegi küsimusi selle kohta, mida ei ole võib-olla tehtud nii hästi kui vähegi võimalik. kuid äh, tuletan veel kord meelde, et Euroopa poolaasta kujundamine jaanuaris sattus väga õnnetule ajajärgule, sest me elame äh, võlakriisi ajastul, meil on väga suuri probleeme, pankadel on probleemid ja Euroopa Liidu majandus, majanduse olukord on raske, kuid samas dünaamiline. aprillis ja mais mõtlesime me sellele, millised on Euroopa Liidu eesmärgid ja kas need on ka saavutatavad, võttes arvesse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevade majandusreaalsust. võib juhtuda, et tegelikult ei ole neid eesmärke võimalik saavutada. kuid juba mõne nädala pärast saame me rohkem selgust, võib tulla väga tuliseid kriitikanooli selle kohta, et me ei ole saavutanud oma eesmärke, aga peame arvesse võtma ka seda, et sündmused on olnud väga murrangulised ning et kogu aasta on olnud selline, et me peaksime arvestama valitsevat ebakindlust, me peaksime sellest aru saama ja peaksime meeles pidama, et Euroopa poolaasta ja need kuus õigusakti, mis hiljuti vastu võeti, on instrumendid, mis aitavad stabiliseerida Euroopa Liidu majandust, kuid need ei ole instrumendid, mis saaksid olla justkui võluravimiks, millega täielikult kaotatakse kriis, selleks ei olegi nad mõeldud. me ei saa üles ehitada ebarealistlikke ootusi, me ei saa arvata, et Euroopa poolaasta olemasolu iseenesest parandab Euroopa Liidu majandusseisu. meie esialgne prognoos ütleb siiski, et Euroopa poolaasta on makromajandusliku dialoogi Euroopa Liidus parandanud ja see oli Euroopa poolaasta kontseptsiooni peamine eesmärk seega võib nõukogu esialgse hinnanguna öelda, et me hindame Euroopa pool aastat positiivselt, kuid püüame alles teha järeldusi selle kohta, mismoodi Euroopa pool aastat tulevikus veelgi tõhustada, veelgi parandada ja veelgi rohkem kaasata liikmesriike. ja kuidas teha nii, et dialoog soovituste koha pealt kulgeks tõhusamalt. kui me mõtleme sellele, mida saab teha Euroopa Parlament siis äh, tuleb veel kord öelda, et tegemist on väga läbipaistva protsessiga. kõik dokumendid on veebilehtedel üleval, kõik need dokumendid on avalikud, mis tähendab seda, et absoluutselt igaüks võib neid dokumente lugeda ja protsessis osaleda. Euroopa Parlament võib vastavalt äh, menetluskorrale kutsuda nii nõukogu kui ülemkogu esindajaid Euroopa Parlamenti esinema, et rääkida majanduslikust olukorrast, aitäh! härra Talli, palun komisjoni nimel. suur tänu, proua president, austatud parlamendisaadik, suur tänu selle võimaluse eest jagada teiega meie hinnangut esimese Euroopa poolaasta kohta ja võimaluse kohta jagada äh, meie kavasid järgmiseks aastaks. esimene Euroopa poolaasta menetlus on olnud väga oluline samm meie majandusjuhtimise toestamise teel. see on äh, osa meie usalduse ülesehitamise protsessist selleks, et luua alused majanduskasvuks ning töökohtade loomiseks ning äh, jõulisemaks poliitika kujundamiseks ja rakendamiseks. meil olid väga selged ootused selles osas, mida Euroopa poolaasta peaks sisuliselt saavutama. kõigepealt tahtsime tagada äh, poliitika analüüsi ja suuniste sidususe suure, suu-, sidususe fiskaalpoliitiliste ja struktuuriliste eesmärkide vahel, aga ka äh, liikmesriikide kavadega neid siduda. me tahtsime tagada selle, et poliitilised suunised, mis antakse liikmesriikidel, mõjutaksid oluliselt ähm, otsuse langetusprotsessi juba enne seda, selle protsessi käivitamist äh, ja otsuste tegemist äh, ning äh, anda liikmesriikidele väga selgeid suuniseid. võeti arvesse kõik liikmesriikide seisukohad äh, ja me tahaksime seda, et liikmesriigid omakorda võtaksid arvesse siis Euroopa mõõtme ja selles kontekstis on esimene Euroopa poolaasta kujunenud väga edukaks. me oleme saavutanud nendes väga olulistes elementidest, elementides suurt edu. kui me nüüd räägime sellest ex-ante poliitiliste suuniste andmise Äh, mõjust äh, ja sellele, kuidas liikmesriigid on nendega arvestanud, siis selles osas on natukene veel vara anda vastuseid, sellepärast et esimene poolaasta protsess ei ole veel päädinud. mõõta saame seda edu alles siis, kui liikmesriigid on oma eelarvete osas otsused langetanud ja struktuurireformid äh, struktuursete reformide osas kokku leppinud. ja meie äh, loodame sellele kojale siin, et te mängite äh, oma täit äh, rolli selle analüüsi tegemisel. me peame vaatama, kuidas neid suuniseid rakendatakse ja milliseid meetmeid on vastu võetud enamus huvipooli on nõus sellega, et tänu Euroopa poolaastale on poliitikad integreeritumad ja keskendutakse rohkem riigipõhistele analüüsidele ning see on teinud suunised konkreetsemaks ja seega on neid lihtsam rakendada. mis puudutab äh, riiklikke reformikavasid ja, ja stabiilsus- ja lähenemisprogrammi, siis liikmesriigid on keskendunud peamistele poliitilistele eesmärkidele nendes kavades, komisjon on need läbi vaadanud ja teinud omapoolsed suunised tööhõive ja, ja äh, majanduskasvu strateegiaid arvestades iga-aastane majanduskasvu analüüs on andnud horisontaalsed eesmärgid liikmesriikidele ja tuleb tagada see, et riiklikud äh, programmid võtaksid Euroopa mõõtme algusest peale arvesse. mina pean Euroopa poolaastat suureks eduks ja suureks sammuks edasi on loomulikult ka siin paranemisruumi. Äh, kahe tuhande teistkümnendal aastal Äh, on kõige olulisem aspekt kindlasti see, et keskendutakse rohkem kasvumõõtmele. nii nagu komisjoni äh, president Barroso ütles kaheteistkümnendal oktoobril, majanduskasvu toestamine läbi ühis, ühtse turu reformide aga ka läbi uute innovatsiooni in,, innovaatorlike äh, rahastamisvahendite, näiteks nagu euro vabandust, projekti võlakirjad on võimalik tuua välja äh, Äh, majanduskriisist Euroopa Liit ja seda on näha ka järgmises ähm, äh, majanduskasvu analüüsis. komisjon on iga-aastase majanduskasvu analüüsi esitamise otsustanud kalendris ettepoole tuua, nii et see peaks olema valmis juba detsembris liikmesriikides äh, on reformikavad jätkusuutlikud ainult siis, kui nendel on legitiimsus nii selles mõttes, et neil on, et nad on kindlasti demokraatliku protsessi osad ja et seda toetavad ka kodanikud, aga ka ainult siis, kui nad toovad neid tulemusi, mis nendelt eeldatakse ühistes huvides see tähendab seda, et nii Euroopa Parlament kui ka rahvusparlamendid peavad mängima väga olulist rolli Euroopa poolaasta protsessis me näeme siin tugevat seost äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide äh, mõõtmete vahel, kuid selle seose saab luua ainult siis, kui mõlemad osapooled selle protsessi osas omanikutunnet äh, tunnevad ja ainult siis, kui parlamendidel on tugev roll. ma olen veendunud, et kevadisel parlamentide kohtumisel, mille te korraldasite ka aastal kaks tuhat üksteist, peaks leidma kordamist, sellepärast et niimoodi tagame me legitiimsuse äh, Äh, kaasates paremini rahvusparlamendid ja loomulikult äh, uus seadusandlus majandusjuhtimise osas rõhutab samuti rahvusparlamentide ja teiste osapoolte äh, osalemise osalus, olulisust nii reformikavade kui ka stabiilsuse lähenemisprogrammide rakendamisel. suur tänu ja nüüd fraktsioonide esindajad, härra Kozes, Rahvapartei. suur tänu, proua president, härra volinik, nõukogu eesistuja härra volinik ütles, et äh, see Euroopa poolaasta oli edukas, mul on väga hea meel selle üle, sellepärast et Euroopa on traagilises kriisis ja sellistel aegadel on väga oluline ka edu saavutada mõnes valdkonnas, kuid ma pöörduksin nüüd nõukogu poole. Te rääkisite kuusteist minutit, selgitasite meile asja, mida me teame juba isegi ja aga lõppkokkuvõttes ei saa keegi ikkagi mitte midagi aru, kuidas te oma otsused langetasite Äh, ja kui te, te ütlesite, et äh, parlament äh, on täiesti kaasatud, kuivõrd me võime internetist lugeda teie dokumente, aga ma loen parem ajalehte siis sellisel juhul, ma teen seda niikuinii ja see on tegelikult täiesti šokeeriv, kui te ütlete, et Euroopa Parlamendi loll, roll selles Euroopa poolaastas on ajalehti lugeda või internetist otsida. me oleme ikkagi kodanike esindajad. ma ütlen, mida kodanikud meie käest küsivad, küsivad, mida Euroopa on teinud. me paneme ühe punkti kirja tavaliselt vastuseks, et Euroopa poolaasta on vastu võetud, seda ma tahtsin teile öelda, nõukogu esindaja, see meetod, mida nüüd juba paar kuud on kasutatud, ei ole kindlasti see meetod, mis Euroopa kriisist välja võiks tuua suur tänu, härra Gozes. järgmisena saab sõna proua Anni Podimata. suur tänu, proua president. suur enamus Euroopa Parlamendist toetas Euroopa poolaasta sisseviimist, sest tegemist on tõesti mitmepoolse projektiga, mille eesmärgiks on äh, riiklike eelarvete toetamine ja nendesse muudatusettepanekute tegemine. siin ei ole mõeldud mitte ainult Euroopa Liitu üldiselt, vaid me mõtleme sellele, kuidas Euroopas majanduskasvu toetada. selleks, et liikmesriigid saaksid teha vajalikke struktuurimuutusi, kuid selleks on meil vaja esimesi järeldusi rakendusperioodi esimesest etapist ja pärast äh, esimest perioodi saame me üldise ülevaate ja seal tuleb arvestada ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega ning me oleme juba praegu kuulnud, et teatud punktidega selles strateegias pole arvestatud. minu kolleegid on välja toonud just selle, et äh, üks suuremaid probleeme praeguses kriisis on just see, et otsuseid ei rakendata kohe ja et erinevad partnerid teevad seda erinevalt. Euroopa poolaasta raamistikus on meil vaja põhilisi otsuseid äh, selleks, et tagada jätkusuutlikkus ja majanduskasv ning Euroopa Parlament tuleb kaasata kõikides etappides. suur tänu, järgmisena proua Kular, palun, ALDE nimel. suur tänu, proua president kõigepealt ma tahaksin liituda nende sõnadega, mida ütles härra Gozes ma tahaksin teile öelda nõukogu esindajale, et äh, mis planeedil te elate, mis planeedil te elate. Äh, härra volinik tegi võib-olla natukene mõistlikumaid ettepanekuid, rääkides äh, legitiimsusest ja nii edasi. härra nõukogu, kas te olete üldse rääkinud nende inimestega, kes elavad praegu väga raskeid aegu üle, kas te olete Eurotsooni inimestega rääkinud? Euroopa poolaasta algatus on väga hea algatus, see on äh, ilusti käima läinud, kuid sellest ei piisa ja ma rõhutaksin ühte punkti. Äh, on äh, solvang Euroopa Parlamendile, kui te ütlete, et me peame lugema teie veebilehekülge, kui me tahame osaleda selles protsessis, see on demokraatia solvamine, me ei palu teilt informatsiooni, me nõuame teilt analüüsi selles osas, et milliseid otsuseid ja miks te olete langetanud määra majandus ja sotsiaalsetes küsimustes, see analüüs on hädasti vaja selleks, kui Euroopa oma kahekümne seitsme liikmesriigiga täna kuidagi paremini saaks hakkama kui varem. meil on vaja kindlasti kaasata rahvusparlamendid, me peame piire kaugemale lükkama ja veel lisaks sellele eh, informatsiooni ja korralikku suhtlust, meil on vaja piiriülest arutelu eh, ja ka siin parlamendis selleks, et me oleksime tõesti kaasatud. suur tänu, proua Gulag ja härra Strejček, järgmisena teil on üks minut, palun. Eh, suur tänu, tere hommikut, daamid ja härrad Äh, nagu kolleegid äh, siin saalis kuulasin ka mina seda, mida ütles nõukogu ja ausalt öeldes ma olen vist ainus, kes ütleb, et ma olen täiesti rahul sellega, mida nõukogu esindaja ütles, äh, sellepärast et nõukogu läheneb asjadele realistlikult ja nagu nõukogu esindaja ütles, et mitte ainult Euroopa Parlament ei eksisteeri siin planeedil, vaid ka rahvusparlamendid ja rahvusparlamentides ei ole praegu elu lihtne Äh, nõukogu esindaja äh, ütles äh, väga kenasti välja selle, mis on tänane reaalsus, meie majanduspoliitikad ei ole ühtsed ja neid ei saa üleöö ühtsustada, protsess on keeruline ja võtab aega nõukogu ütles, et umbes kuussada dokumenti tuleb läbi vaadata, need esitatakse kõik rahvuskeeltes, nende tõlkimine võtab aega ja lisaks sellele veel kalendrilised küsimused, kuueaastane protsess, see on lihtsalt liiga pikk protsess, et arvestada kõiki neid kiireid muutusi, mis praegu ette näevad, härra Eichhout uh,. suur tänu, proua president kui ma kuulasin äh, komisjoni ja nõukogu, siis jäi mulje, et Euroopa poolaasta on üks suur-suur edusamm, kuid mina kahtlen selles. kui me vaatame, milliseid ettepanekuid tehti liikmesriikidele, siis kõikides nendes ettepanekutes oli üks keskne punkt, nimelt, et tuleb vaadata ainult riiklikku eelarvet, tuleb vaadata avaliku sektori vahendeid ja tuleb kärpida nii palju kui võimalik. kui vaadata komisjoni ettepanekuid, siis see oli tõesti ainus ettepanek, mida tehti. härra Talli ütles, et järgmine kord vaadatakse seda asja laiemalt, vaadatakse, milline on tööhõive olukord liikmesriigis liikmesriigis. jah, see oleks küll olukorra paranemine, kuid selleks Euroopa poolaastat sisse ei viidud. Euroopa poolaasta loodi selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strata-, strateegia eesmärke eh, ellu viia, seal räägitakse tööhõivest, arengutööst, haridusest, vaesusevastasest võitlusest, keskkonnakaitsest. Need peaksid olema kesksed küsimused ja need küsimused peaksid olema kõik ka soovitustes kaas-, kaasatud nüüd on küsimus veel ka selles, et kuidas neid tegureid eesmärkidesse sisse viia ja me nägime, et komisjon on teinud soovitusi, mis absoluutselt ei ole kooskõlas sellega, millest me siin räägime, näiteks energia säästmine, mis on väga tähtis. Holland ja Ühendkuningriik ei reageerinud absoluutselt sellele nõudele ettepanekutes aga ei mainitagi nendele riikidele, et nad peaksid seda tegema. siis teadustöö eelarve, Holland on öelnud, et meie ei investeeri kolme protsenti, vaid kaks koma viis protsenti. ja mina küsisin komisjonilt, et miks seda pole soovitustes välja toodud ja komisjon ütles, et kaks pool protsenti on ka ju päris hea. mulle tundub, et komisjoni jaoks pole kolm protsenti ka mitte mingi tõsiseltvõetav eesmärk. nii et kui te soovite seda, siis öelge meile kõigile, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia pole teie jaoks enam üldse mitte tähtis, et teie jaoks on tähtsad ainult majandus majanduslikud tegurid. kui te arvate, et asjad on nii, siis andke Euroopa Parlamendile ka teada, et teie olete oma otsust muutnud. kui aga ei, siis peate siiski hoolitsema selle eest, et kõik nendest teguritest kinni peavad. suur tänu, järgmisena härra Šuntis, palun kaks minutit. aitäh, proua president see, mida nõukogu ja komisjoni esindajad kolleegidele on vastanud, näitavad eh, tegelikult ju seda, et meil on probleem ja see probleem on kestnud juba pikka aega. muidugi on Euroopa poolaasta poliitiline küsimus väga poliitiline küsimus ja minu meelest on tegemist ka ebademokraatliku ja tegelikult tegevust ähm, takistava kontseptsiooniga. liikmesriigid ja komisjon tahavad küll eesmärke saavutada, aga liikmesriikide võimalused, olenemata sellest, mis valitsus neil parasjagu võimul on, on äh, tegelikult äh, ikkagi väga piiratud. liikmesriigid ei saa tegelikult ajada sõltumatut poliitikat või erinevat poliitikat oma naabritest. kõik on sunnitud rakendama Euroopa Liidu neoliberaalset poliitikat. Kreekas on nii, et eh, kui töötu saab töötu abiraha või näiteks mõni iirlane või portugaallane saab eh, töötu abiraha, mis on kolmsada eurot, siis eh, tuleb kohe Barroso ja ütleb, mida tema arvab. või härra Rehn. nii et me tunneme ennast ähvardatuna demokraatia on sattunud löögi alla. peame tegema, mis Euroopa poolaasta, poolaastaga nõutakse, midagi muud teha ei saa, kuid see on vastuolus nende põhimõtetega, mille leiame Euroopa Liidu aluslepingutest, mille leiame liikmesriikide parlamentide töökorrast ja üleüldse eh, Euroopa Parlament lükatakse ka kõrvale. nõukogu esindaja, lugupeetud volinik, eh, kolleegid me oleme siin kuulanud, mida Euroopa Liidu liidrid arvavad, mida arvavad erinevad peaministrid, mis otsuseid on vastu võetud, mida püütakse teha, kuidas lahendada võlakriisi, kõike seda oleme kuulnud. kuid Euroopa poolaasta ei aita meid kuidagi. oleme kuulnud ka seda, et Euroopa töötajad tulevad tänavatele, aitäh no.! härra Paksas äh, on järgmisena kõne nimekirjas, aga teda pole saalis ja äh, proua Vertmann järgmisena. suur tänu, proua president, kallid kolleegid. Euroopa poolaasta on poliitiline juhtimisvahend selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke tegusalt ellu viia ja sellepärast peavad iga aasta kevadel liikmesriigid oma poliitilised plaanid avaldama. see oli väga tähtis menetlus selleks, et väga raskest eelarveolukorrast paljudes liikmesriikides välja tuua. mina olen nõus aga selle tehnilise kriitikaga, mida kolleegid avaldasid. siseturu potentsiaali ärakasutamine, majandusliku potentsiaali ärakasutamine on tegelikult üks meie eesmärke, mis tuleb juba kahe tuhande üheteistkümnendal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ellu viia, vähemalt vastavalt arvamustele arengukavale ja me kõik peame sellele kaasa aitama, näiteks tõukefondi projektide äh, ja konkurentsivõime suurendamisega, seejuures tuleb eriti arvestada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustega ja luua keskkonnasäästlikke töökohti selleks, et tagada jätkusuutlik areng Euroopa Liidus, suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Palts, palun! suur tänu, proua president! riigipead ja valitsusjuhid tahtsid äh, täna ette tulla võib-olla või ette aimata, mida meie kavatseme siin rääkida, ka pühapäevasel ülemkogul nad äh, rääkisid, et nad kavatsevad õppida hiljem, vabandust, varem tehtud vigadest, kuid mulle tundub, et äh, tulemused on kainestavad. me näeme, et kogemused on täpselt samasugused, kui äh, kasvu- ja stabiilsuspaketi rakendamisel. nõukogu ei suuda ennast kontrollida, selline kon-, enesekontroll ei ole mitte kunagi toiminud ja ei toimi ka tulevikus. ja nüüd siin äh, raisatakse aega äh, puistates avalikkusele puru silma, selle asemel, et hakata lõpuks äh, sõnade asemel ka tegusid tegema kasu ja stabiilsuspakti toetamisest üksi ei piisa. me peame ühenduse meetodit äh, veelgi tugevdama ja parlamendisaadikud peavad rohkem nõudma läbipaistvust ja avatust, eriti iga-aastase kasvuaruande avaldamisel ja meil on vaja teada täpselt, mida liikmesriigid on selles osas ära teinud ja kontrollifunktsioon peaks jääma komisjonile sellepärast äh, tuleb meil üheskoos kasvupotentsiaali ära kasutada. me peame seda meetodit edasi arendama, kuid sellest üksi pole kasu, me peame seda ka tõeliselt rakendama. suur tänu, härra Palts ja järgmisena pooleteiseks minutiks härra Kvalteeri, palun. suur tänu, võib-olla on liiga vara järeldusi teha, aga me ei tohiks silmi kinni panna nõrk koordineerimine, ebapiisavad äh, demokraatlikud äh, legitiimsed äh, vahendid. see on praegu reaalne olukord. ilma legitiimsuseta ei saa me rääkida Euroopa poolaasta edust, sellest kujuneb kõigest mingi bürokraatlik tõke me ju räägime siin praegu sellest, mis on Euroopa Liidu pädevus ja mis on parlamendi pädevus. see peaks olema ju ka reformi, meie lepingureformi keskseks küsimuseks kõik sõltub ka poliitilisest tahtest, kas me soovime tõesti kohe kasutada kõiki neid võimalusi, mida leping pakub selleks, et koordineerida paremini ja tugevdada Euroopa Parlamendi rolli, sest nõukogu soovitused näitavad ka väga selgelt, et on olemas selge majanduspoliitiline joon, soovitakse eelarve puudujääke vähendada, see kõik on väga tähtis, kuid sellest üksi ei piisa selleks, et äh, kriisist välja tulla. ilma suure investeerimiskavata võime me sattuda nõiaringi ja niimoodi tegelikult majanduse huku äärele viia. meil on vaja tõelist poliitilist arutelu, kus oleksid kaasatud nõukogu ja parlament ja kõik saaksid sõna. järgmisena härra Haaglund, palun. suur tänu, proua president. kui kuulata kodanikke, siis küsitakse meilt üha rohkem, milleks me räägime struktuuridest Euroopas, aga ei lahenda kriisi ja ma arvan, et me oleme ka süüdi, me kogu aeg mõtleme struktuuride üle järele, aga me ei mõtle probleemide üle järele. Öeldakse ju, et kriisi on võimalik lahendada nende meetmetega, mis meil juba olemas on. aast-, vabandust, kuu tagasi võtsime me vastu selle nõndanimetatud majanduse kuuikpaketi ja Euroopa poolaasta tegelikult teatud mõttes on osa sellest kuuikpaketist. ja nüüd mõtleme, mis on vastupidi, mida me oleme teinud valesti, selle asemel, et hakata kasutama neid meetmeid, mis meil on, selleks, et kriisi lahendada jah, meil on vaja siirast avatud arutelu, parlament on selleks valmis ja komisjon on teinud ka juba oma ettepanekuid. kuid ma ei usu, et meil on praegusel hetkel võimalik äh, selle aruteluga midagi lahendada. meil on vaja tulemusi siin öeldi täna juba väga palju tarku sõnu selle kohta, mida kõike on võimalik ära teha majanduskasvu osas. kärpimisest ja säästmisest üksi ei piisa kuid otse loomulikult on vaja säästa. selle kõrval peaksime me siiski ka mõtlema selle peale, et meil on terve rida muid meetmeid, millega kriisi lahendada, suur tänu! suur tänu, härra Haglund, üheks minutiks proua Ford, palun! suur tänu, daamid ja härrad. Need valijad, keda mina esindan, ei tunne tegelikult muret eriti selle kaugel asuva Euroopa poolaasta pärast, aga nad on mures Euroopa ja euroala pärast. Nad näevad täna, et Kreeka ei suuda oma võlgu tagasi maksta ja et kriis ainult süveneb Ühendkuningriigis on väga palju valijaid, kes on, kellel on kõrini meie enda pankade väljaaitamisest küll juba, kuid arvavad siiski, et Euroopa mandril tuleb pangad rekonstru-, konstitueerida. see ei ole kerge protsess, kuid see valuline protsess tuleb läbi viia ma tõesti loodan, et liikmesriigid täidavad neid lootusi, mida eelarve raamistiku direktiiv ette näeb, sellepärast et meie kodanikud peavad teadma, kuhu nende raha läheb, kuidas seda kulutatakse ja kuidas meie valitsused teevad prognoose ja sellepärast ma loodan, et järgmisel aastal on esimene samm selle poolaasta puhul see, et meie riik, tagatakse see, et meie riigid täidavad oma kohustusi. suur tänu, härra Möltser saab järgmisena sõna uh,. suur tänu Euroopa tasandile toomine tegelikult minu arvates lülitab välja turu distsiplineerivad jõud ja sellepärast peab Euroopa nüüd kõrget hinda maksma, selle asemel, et kreeklastele anda võimalus kriisist välja tulla ja natukene jõudu koguda, on ta viidud hoopis raskemasse olukorda siin kasutatakse erinevaid trikke selleks, et niinimetatud läbipaistvus tagada, aga tegelikult Brüsseli järelevaatemehhanismid toovad endaga kaasa selle, et me jõuame plaanimajandusse, plaanibürokraatiasse ja mitte mingit sisu ei ole. on täiesti selge, et meie plaanimajanduses läheb äh, vett vedama, seda näitasid ka piimanõed ja pudrumäed väga hästi on seda tundnud omal nahal nüüd Kreeka koos oma troika külaskäikudega. me näeme, et meil on erinevad majanduslikud eeldused erinevates liikmesriikides, tegemist on täiesti mõttetu vale kontseptsiooniga, mis ei saa toimida. selle asemel tuleks meil võidelda võrdsete õigustega liikmesriikide eest, kellel õigul, kõigil on õigus oma majanduspoliitikale ja selline valuutaliit nagu praegu ei toimi, igaüks peaks siiski jääma oma raha juurde proua Tiisson, palun, järgmisena. proua president, kallid kolleegid, kõik need plaanid ja otsused ja kavad äh, varisevad kokku, kui ei ähm, käituta otsusekindlalt, aga Euroopa semestri ja selle kuuese seadusandliku paketiga võime küll olla rahul, sellepärast et Euroopa poolaasta võib teha suisa imet Euroopa eelarve integreerumise osas see on hädavajalik. kuid samas eh, nii eh, tuntakse liikmesriikide tasandil selles osas teatavaid kõhkluseid, kõik on küll nõus, et dünaamikat tuleb alal hoida, kuid liikmesriigid ja rahvusparlamendid on järjest eh, rohkem vastupanu esitanud selles osas ja, ja, ja suruvad vastu minu meelest äh, nõukogu esindaja on tagumine aeg korraldada järgmine arutelu lähimuspõhimõtte rakendamise osas. kas igasuguste struktuuride ja poliitikate puhul on ju kõige olulisem see, et vesi liiguks äh, kõik liikmesriigid peavad äh, hakkama oma kohustusi täitma ja ennast liigutama. kas liikmesriikidel ei ole mitte praegu juba kohustus äh, äh, tagada see, et nende eelarved oleksid tasakaalus? ja kas mitte rahvusparlamendid ei peaks tagama selle, et komisjoni soovitusi võetakse tõsiselt, et neid rakendatakse nii Euroopa poolaasta kui ka kasvupoliitikate osas ja ma tahaksin, et Euroopa Parlamendi roll oleks ka suurem, sellepärast et ilma taolise legitiimsuseta ei ole ükski otsus tõsiseltvõetav. suur tänu, härra Kutaš saab järgmisena sõna, palun. aitäh, proua president liikmesriikide sotsiaalmajanduslike poliitikate koordineerimine on oluline ning selle ülesande täitmisel on väga oluline ka Euroopa poolaasta kontseptsioon fiskaalpoliitika peaks olema ühine, me peaksime tegutsema ühiselt. meil on tarvis vastu võtta ühised soovitused, mis tooksid kaasa suurema majanduskasvu ning garanteeriksid kõrgema haridustaseme kõigile Euroopa kodanikele, samuti aitaksid luua uusi töökohti liikmesriikidele tuleks anda piisavalt auahneid soovitusi piisavalt äh, ambitsioonikaks tegevuseks, et me saaksime saavutada Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid. Euroopa poolaasta esimene katse näitab äh, meile pärast komisjoni analüüsi lõpetamist äh, seda, milline on praegu asjade tegelik seis liikmesriikidel liikmesriikides ning komisjon peab andma ka konkreetseid soovitusi liikmesriikide olukorra parandamiseks. ma jagan kolleegide seisukohta, et Euroopa poolaastat ei saa tegelikult teostada, kui Euroopa Parlamendil ei ole piisavat rolli. seda näeb ette ka Euroopa Liidu toimimise leping, aitäh. aitäh, härra Schmidt. Fru talman, i grunden är jag mycket positiv till införandet. Suur tänu proua president, põhimõtteliselt mina suhtun väga positiivselt Euroopa poolaastasse majanduskoordineerimise tugevdamiseks ja eelarvedistsipliini tugevdamiseks kuid pühapäeval toimunud ülemkogu kohtumine tegi ettepaneku, et euroalad tuleks rohkem ja edasi veel tugevdada. Euroopa Liitu kuulub kakskümmend seitse liikmesriiki ja kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki tuleb võrdselt kohelda. kui nüüd hakatakse Euroopa Liidu siseselt veel mingeid eraldi kategooriaid looma, siis see on küll väga ohtlik lähenemine meil räägitakse siin ju sellest, et me peaksime võib-olla tegema vahet euroala riikidel ja mitte euroala riikidel. ma saan küll aru, et euroala riigid arvavad, et nüüd on midagi vaja kiiresti ära teha, kuid just sellisel tormiajastul on väga tähtis kokku hoida ja mitte killustuda. seda ka Euroopa poolaasta osas. proua president, meie majandused kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis on üksteisega seotud, me kõik oleme ühes paadis. suur tänu ja nüüd härra Prons, üks minut. aitäh. kriis on äh, tavainimesele kohutav äh, kogemus, kuid Euroopa Liidule on see võimalus, äh, et institutsioonid saaksid ennast arendada ning et välja töötada fiskaalpoliitiline liit harmoneerimine harmoneerimise pärast äh, on lihtsalt äh, obsessiivkompulsiivne häire ning äh, me peaksime tegelikult ikkagi mõtlema sellele, et riikide majandused on erinevad ja nende vajadused on erinevad. tuleks vältida suurt eelarve puudujääki, kuid teatud juhtumitel on puudujääk paratamatu. me peaksime mõtlema ka ähm, sellistele meetmetele, mis ei ole Eurotsoonis ühepoolselt võimalikud me võime mõelda ka sellele, et ennetamismehhanismid äh, on vajalikud sellepärast, et liikmesriik on siis sunnitud paremini käituma. me peame vaatama tulevikku, planeerima oma tegevust mitu sammu ette. Äh, mis siis saab, kui komisjonid hakkavad kõikide eelarveid tegema ja liikmesriik ise on konsultandi rollis? aitäh teile, härra Prants ning nüüd äh, härra Feio, poolteist minutit. lugupeetud president, aitäh Euroopa institutsioonid otsustasid luua Euroopa poolaasta. tegemist on õige otsusega, tegemist on õige asjaga, sest on vaja tagada, et majanduspoliitika oleks koordineeritud üle kogu Euroopa Liidu tegemist on idee tasandil väga hea asjaga, kuid praktilise rakendamise tasandil tekivad kohe probleemid. seda sellepärast, et Euroopa poolaasta rakendamine eeldab seda, et Euroopa Liidu institutsioonid suudavad teha tõelist koostööd ei piisa sellest, et Euroopa Parlament võib internetist vaadata, mis toimub. kodanikud ei ole valinud äh, selliseid Euroopa Parlamendi liikmeid, äh, kes on, äh, kes tegutsevad lihtsalt kui e-posti aadressid, need on ikkagi reaalsed inimesed, kes reaalselt peavad esindama Euroopa kodanike huve. seda esiteks. teiseks, Euroopa poolaasta peab hõlmama ka kiireloomulisi meetmeid, millel on vahetud tagajärjed ja eh, neid meetmeid peavad võtma kõik Euroopa Liidu institutsioonid me oleme viimastel nädalatel saanud murettekitavaid sõnumeid, mis tähendab seda, et Euroopa Liit peab tegema rohkem ja peab tegutsema kiiremini, kusjuures otsused peavad olema väga tõhusad. me oleme siin kuulanud, et on läbi viidud jälle mingeid uuringuid, meil ei ole vaja rohkem uuringuid, meil on vaja seda, et toimuks tõhus majandushaldamine, et komisjon teeks ettepanekud, nõukogu arutaks neid, parlament kontrolliks ja et see kõik oleks Euroopa kodanike huvides. aitäh, härra Feio ja härra Ludvingson! suur tänu, proua president! mina tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida siin arutelus juba mainiti. nimelt Euroopa Parlamendi mõju Euroopa poolaasta rakendamisele. seda tuleb tugevdada nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil. kui protsess toob endaga kaasa ainult läbipaistmatu lehmakauplemise liikmesriikide valitsuste vahel, siis sellel ei ole mitte mingit lisandväärtust. selleks, et meil oleks legitiimsus, on meil vaja ka avatust ja korralikku arutelu. tahaksin rääkida natukene ka sotsiaalsetest nüanssidest seda on siin liiga vähe mainitud. vaesus, tööpuudus, halvad töötingimused, suured sotsiaalsed lõhed Äh, nõrgestatud sotsiaalkaitsesüsteem, need on kõik asjad, mis on kuidagi nüüd äh, ära peidetud, kuigi nad tänapäeval mängivad väga suurt rolli Euroopa Liidu majanduses. sama palju on meil vaja siin rääkida nii sotsiaalsest kriisist kui ka majanduskriisist ning üheks äh, tähtsaks põhjuseks on see, et sotsiaalpartnerid ja sotsiaalvaldkonnas tegevad vabatahtlikud organisatsioonid ei ole poolaasta raames mitte mingit rolli saanud ja see roll tuleb neile anda. ilma aktiivse tööta sotsiaalvaldkonnas ei ole meil võimalik jätkusuutlikku majanduskasvu tagada. suur tänu ja järgmisena härra Stolojan, palun äh, poolteist minutit la întrebarea cum să prevenim o. suur tänu, proua president. kuidas äh, saaksime me takistada seda, et ähm, eelarve puudujääki hallatakse valesti, õige vastus äh, see tuleb siseturult, nimelt äh, siseturg ähm, oli see, kes eemaldas igasugused illusioonid selles osas, et intressimäärad äh, määravad äh, laenupoliitikas kõik. ja seega intressimäärad kohandasid ennast ja on täiesti õigel tasemel praegu. Äh, nüüd me oleme astunud Euroopa poole aastaga väga suure sammu edasi Euroopa majanduspoliitikas Euroopa poolaasta on peamine instrument liikmesriikide struktuursete poliitikate analüüsiks ja sellepärast kanname me teatavat vastutust selle poolaasta edu osas. see poolaasta protsess peab olema nii tõhus kui võimalik, me peame rõhutama sellele, kui oluline on ka nõukogu roll, nõukogu peab avalikkuse ees selgitama ja põhjendama, miks nad on tagasi lükanud mõned soovitused, mille komisjon on teinud. suur tänu, härra Stolojan ja proua Kalbelts saab järgmisena sõna. suur tänu, proua president Euroopa poolaasta puhul esitatakse väga palju dokumente ja eh, mõned liikmesriigid on vastu olnud soovitustele, mille komisjon on teinud. kõikidel valitsustel on täna vastutus olnud ise oma eelarvete eest, kuid majanduskriis on puudutanud nii suuri kui väikesi. kas Euroopa poolaasta mõte on vale, et liikmesriigid tõrguvad? ei, vaid menetlus ei toimi. ma räägin analüüsidest, ma räägin analüüsidest, mis on tehtud näiteks pensionireformide osas ja restruktureerimiste osas, eh, kuid paberikuhi meie ees lihtsalt kuhjub ja kuujub eh, kas meie eesmärgiks mitte ei peaks olema leida liikmesriikide vahel ühtsus, minu meelest liikmesriigid ei pea pidevalt sisse tooma uusi ja erinevaid meetmeid lihtsalt meetmete mm, sissetoomise pärast. Ehm, meie majanduskriis eh, on juurdunud eh, tõsistes eelarveprobleemides. komisjonile küsimus seega, kas te kavatsete midagi konkreetset teha selleks, et õiged mõtted eh, realiseeruks õigesti, et me ei oleks pidevalt ainult statistikas kinni ja ei koguks seda statistikat, vaid vastaksime siiski sisuliselt sellele kriisile. turud rahunevad siis, kui me kõik toome sisse konsensuse konsultatsioonipõhiselt ja seda raamistikus, kus Euroopa Parlamendil oleks eelispositsioon see on ainus viis, kuidas äh, tagada äh, demokraatlik legitiimsus. nüüd vaba mikrofon ja sõna saab proua Jaroslavevska. suur tänu, proua president juba mitu kuud äh, oleme me rääkinud Euroopa Liidu majanduse tulevikust, esitatud on Euroopa Komisjoni poolt terve rida instrumente ja neid on ka rakendatud, kuid ikka ja jälle selgub, et nendest vahenditest ei piisa, nii nagu seda näitab ka tänane arutelu Euroopa poolaasta osas. ma tahaksin äh, öelda, et ma olen väga mures, kuuldes äh, siin osasi kolleege kes äh, ütlevad, et äh, osa parlamendiliikmetest on küll nendes olulistes aruteludes kaasatud, kuid teised mitte euroalast välja äh, jäänud liikmesriikide esindajad praegu pigem neid lõhesid suurendavad kui ületavad. ärgem unustagem seda, et tulevikus äh, liitub enamus äh, liikmesriike euroalaga ja on täpselt samamoodi huvitatud euroalas kasutatavatest instrumentidest kui need liikmesriigid, kes seal täna juba on. meil on vaja suuremat lähenemist, mitte lõhesid, kriis on meie kõigi ees ja Euroopa Parlament ometigi esindab kõiki Euroopa kodanikke ja meie ühisvaluuta tulevik on meie parlamendi jaoks väga oluline. proua Jaagonsaari järgmisena, palun üks minut. arvoisa puhemees. lugupeetud president, aitäh. Euroopa poolaasta on äärmiselt oluline element selles töös, millega püütakse tugevdada Euroopa majandust ja millega püütakse prognoosida ka seda, mis edasi juhtub. tegelikult on kahetsusväärne, et Euroopa Parlament jäetakse tõesti lihtsalt internetiavarustesse ise infot otsima. see on hirmuäratav ning komisjon ja nõukogu on kogu aeg korrutanud, et meil on kiire ja on logistilisi probleeme, kõik on sellega nõus, kindlasti on see tõsi, aga kui meil on tõelised probleemid, kui me istume rongis, siis on tähtis, et rong sõidaks ikka õiges suunas, kui kiiresti ta sõidab, see ei olegi nii oluline, rong peab püsima rööbastel õigel rööpapaaril. ning äh, jaanuarikuus äh, otsustatakse, millistele rööbastele siis rong äh, suunatakse ja võib-olla siis võiks selle majandusrongi ikkagi panna õigetele rööbastele, kui ta praegu õigestel rööbat-, õigetel rööbastel ei ole, sellepärast et muidu sõidame edasi vales suunas, aitäh! proua Figueiredo, üks minut, ma nõuan, et pidage palun oma kõne eest kinni, sest me oleme juba maha jäänud. aitäh teile, proua president. tõepoolest, me kuulsime nõukogu esindajat, kes rääkis meile sellest, millised on Euroopa poolaasta eelised kuid ehm, see protsess, mida kirjeldati, on ebademokraatlik, sest Euroopa Liit sekkub liikmesriikide eelarvemenetlusse. tegemist on protsessiga, kus püütakse võimu tsentraliseerida ning eh, anda see võim teatud finantsmajanduslike ringkondade kätte. Portugalis oleme seda näinud aastakümnete kaupa, selliseid eh, katseid. Need katsed on muuhulgas rünnak eh, tööõigusele ja sotsiaaltagatistele. vähendatakse palku, kärbitakse ostujõudu, vähendatakse erinevat, erinevaid sotsiaaltagatisi ja toetusi, suurendatakse eh, töötunde, nüüd on tööaeg nädalas kaks ja pool tundi pikem, vastu ei saa me mitte midagi ja see tähendab seda, et VKE-d panevad lõpuks uksed kinni inimesed, kes on töötud, neid on järjest rohkem, see on lihtsalt skandaalne. aitäh, aitäh ka teile, proua Figureida. härra Schwab, suur tänu, proua president, härra volinik, härra nõukogu eesistuja. kuidas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rakendada, siis härra Ludvigson, te teate, et siin tuleks rääkida teist sellest tuleks rääkida teisel ajal, täna räägime me ainult tehnilistest küsimustest. härra Dominik, teil ei ole täna hommikul siin mitte lihtne, aga te ütlesite väga õigesti, et Euroopa poolaasta puhul ei ole selliseid meetmeid, millega kriisist välja tulla, olen sellega nõus, jah. tegemist on võib-olla väikese panusega, kuid me peaksime üheskoos mingi lahenduse siiski kriisile leidma. sellepärast tahaksin teilt teada, kas te tõesti usute, et makromajanduslik dialoog on midagi, mis praegusel hetkel juba liikmesriikide tasandil toimub. mina seda väga ei usu, valitsused koostavad oma programme selleks, et neid tagasi valitaks, mida ei saa neile pahaks panna, kuid makromajanduslik dialoog äh, majanduspoliitika üle minu teada praegu ei toimi, see on midagi, mille valitsused peavad veel sisse viima. teiseks, kas te sellepärast toetate, et meil oleks suurem Euroopa Liidu eelarve selleks, et neid maja, makromajanduslikke puudujääke kuidagi äh, vähendada ja kolmandaks, kas te olete nõus sellega, et meil oleks vaja rohkem määrusi ja vähem äh, direktiive? suur tänu ja järgmisena härra Tabadi, palun üks minut. mai vita olyan, mint az Állatorvostudományi Egyetemnek a lo-. jah, tänane arutelu on väga iseloomulik praegustele sündmustele ja näitab väga täpselt, millised on äh, selle haiguse sümptomid, mille all liikmesriigid kannatavad. on, äh, ma olen täiesti nõus kolleeg Kalliga, nimelt et Euroopa poolaasta pra-, on mm, praktiliselt ainult majanduslik vahend, millega kutsutakse liikmesriike vastutust võtma. kuid Euroopa Komisjonil ei ole võimalik anda informatsiooni Euroopa poolaasta kohta. seepärast äh, oleks ju tegelikult komisjoni ülesanne selgus majja lüüa, selleks et liikmesriigid ka tunneksid, et järelevalve nende üle toimib. ma olen täiesti nõus sellega, mida siin alguses öeldi, nimelt, et meil ei ole garantiisid, me ei tea praegu, kas Euroopa poolaasta üldse annab vastused praegustele küsimustele. ja seepärast peaks komisjon nüüd tõesti ka põhjalikult selle küsimusega tegelema, põhjaliku dokumendi koostama ja Euroopa Parlamenti toetama. proua Mattias, palun järgmisena. suur tänu, proua president. me kuulsime nõukogu selgitusi ja nõukogu ütles, et tehnilistel põhjustel kahjuks äh, tuleb praegu demokraatia ohverdada. minu arvates on tegemist poliitilise küsimusega. ja mul oleks veel ka selline küsimus, kas tõesti on olemas poliitika ilma demokraatiata? kuhu on siin jäänud Euroopa Parlament, kas Euroopa Parlament lihtsalt lükatakse tagaplaanile, kas liikmesriigid jätakse oma eelarveprobleemidega üksi? tegemist ei, tegemist on tõesti tehnilise küsimusega, kus on väga palju erinevaid muutujaid. on mõningaid riike nagu Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, mis äh, on sattunud ka löögi alla ja ma arvan, et me peaksime oma suhtumist muutma. ja mis puudutab Portugali, siis otse loomulikult Portugali ei ole võimalik Saksamaaga võrrelda, kuid me ei saa probleemi lahendada ilma demokraatliku legitiimsuseta ja demokraatlikku legitiimsust ei lahendata sellega, kui öeldakse liikmetele, et minge internetti. kallid kolleegid, ma üritan vaba mikrofoni puhul hoida fraktsioonide tasakaalu ja sellepärast said sõna need kolleegid, kes said sõna nüüd, aga volinik Tallil, palun. härra Talli, saate võimaluse vastata nendele mitmetele äh, küsimustele Well, I would. no, kõigepealt ma tänan kõiki nende suurepärase panuse eest selles debatis. kõige suurem muudatus, mille Euroopa pool aasta on kaasa toonud, on Euroopa Liidu tasandi koordineerimine fiskaalpoliitika alal. koordineerimine toimub nüüd enne, kui liikmesriigid teevad oma lõpliku otsuse. kuni aastani kaks tuhat üksteist oli nii, et liikmesriikide eelarveid ja poliitikat ähm, hinnati Euroopa Liidu tasandil alles pärast otsuste tegemist liikmesriikides. nüüd on teistpidi ja tegemist on väga suure muudatusega, mida paljud äh, liikmesriigid on ka ära maininud, nad on öelnud, mida paljud liikmed on täna ära maininud, öeldes, et äh, see kajastab äh, ka institutsioonide suuremat vastutust tõepoolest, Euroopa Liidu institutsioonid peavad nüüd tegema rohkem tööd, nad peavad osalema ka siseriiklikes debattides ja meil tuleb leida selleks võimalus. Euroopa Komisjon on äh, seni vältinud äh, mingisuguse kinda heitmist äh, liikmesriikidele sel ajal, kui nemad oma eelarvet arutavad. Euroopa poolaasta aitab kaasa suuremale majanduskasvule ning töökohtade loomisele Euroopas järgmistel aastatel ning aitab ära hoida makromajanduslikke ja fiskaalseid ähm, äh, kõikumisi, mis on äh, meid viinud praegusesse kriisi. kuid teil on õigus, et Euroopa poolaasta ei ole kriisihaldusmeetod. Äh, see aitab kaasa majanduskasvule ja stabiilsuse saavutamisele mõne aasta jooksul ning kahe nädala eest esitasime me ka teejuhi kasvu ja stabiilsuse juurde ning äh, seal äh, on käsitletud ka elemente, mida Euroopa Ülemkogu homme arutab ja mida ta arutas pühapäeval. meil on äh, vaja koordineeritult rekapitaliseerida pangad ja teha ühiselt ka ülejäänud töö. meil on vaja mõelda sellele, kuidas saavutada suurem majanduskasv, kuidas saavutada parem majandushaldus. Euroopa poolaasta on meetod, mis on aidanud vähemalt viimase ülesande asjus ka edu saavutada. meil on õnnestunud liit muuta tõhusamaks majandusliiduks ning lõpetuseks lubage mul rõhutada omapoolset veendumust, et Euroopa poolaasta sissetoomine on väga tähtis samm. Euroopa Parlament on omalt poolt andnud tähtsa panuse Euroopa poolaasta tõeliseks rakendamiseks ja tulevikus on Euroopa Parlamendil samuti väga tähtis roll ning tähtis roll on ka liikmesriikide parlamentidel. Nad peavad kindlustama tõeliselt demokraatliku elemendi koordineeritud politikas. ja me kõik peame Euroopa poolaastaga ühiselt töötama. aitäh. aitäh, härra Dali ja nüüd saab lõpetuseks sõna härra Dominik nõukogu nimel. lugupeetud kolleegid, lugupeetud proua president, ka mina tänan kõigepealt kõiki sõnavõtjaid kõiki lugupeetud liikmeid, kes on midagi öelnud Euroopa poolaasta kohta. sõnavõttudest koorus välja ennekõike see, et peetakse väga oluliseks selle protsessi demokraatlikku elementi ning ka seda, kes otsustada saab. tihti langeb mulle osaks rõõm osaleda kohtumistel liikmesriikide parlamentidega ning muidugi ka Poola parlamendiga. Nendel koosolekutel kuuleme tavaliselt samaväärseid sõnavõtte, kuigi teistsuguse rõhuasetusega. liikmesriikide parlamentides öeldakse alati, et just liikmesriigi parlament peab saama öelda viimase sõna selle kohta, mis toimub nende oma riigis ja mis on hea nende oma kodanikele Euroopa poolaasta ongi välja kujundatud selliselt, et arvesse võtta neid muresid. volinik juba ütles, et Euroopa Parlament on olnud äh, otsuste tegemise protsessis kogu aeg kaasatud algusest peale. Euroopa Parlament on äh, kursis arvamustega, mida liikmesriikide parlamendid on esitanud oma riigi majanduse kohta, ähm, samuti on Euroopa Parlament hästi kursis Euroopa Liidu prioriteetidega, liikmesriikide valitsuste seisukohtadega ja Euroopa Parlament on oma tegevuses täiesti autonoomne, täiesti sõltumatu ning võib ise ning võib ise teha otsuseid ning samamoodi liikmesriikide parlamendid on sõltumatud ja teevad ise otsuseid oma riigi kohta. iga riik võtab ise vastu oma eelarve ning eelarve on kahtlemata kõige tähtsam majanduspoliitiline tööriist, seetõttu ei saa ma nõustuda väitega, et see protsess oleks ebademokraatlik. kõige mõjuvõimsam institutsioon selles protsessis on ju äh, täielikult kaasatud väga raske on öelda, kas Euroopa poolaasta tervikuna on äh, suur edulugu või väike edulugu, sellepärast et protsess alles käib, nagu juba ütlesin, ning me ei tea, kas ja kuidas liikmesriikide parlamendid Euroopa Liidu soovitused oma eelarvetesse üle võtavad. kuidas nad rakendavad äh, makromajanduslikke ma,, makromajandusliku poliitika eesmärke Euroopa poolaasta töötati välja selliselt, et liikmesriikide parlamendid oleksid kaasatud ning et liikmesriikide parlamendid ja teised otsuste tegijad saaksid selgelt aru erinevatest riskidest teistes riikides ja oma riikides. me tahame vähendada makromajanduslikke kõikumisi erinevate liikmesriikide vahel volinik ütles ju ka seda, et varem teostati kontrolli alles pärast otsuste tegemist liikmesriikides, nüüd aga on vastupidi. komisjon sai enne ainult öelda, et te tegite vale otsuse, te valisite vale suuna ning seetõttu teie majanduse olukord halveneb. kuid nüüd on kõik vastupidi. soovitused antakse varem aga lõppsõna ütleb ikkagi kõige demokraatlikum institutsioon ehk siis liikmesriigi parlament. ja see on nii sellepärast, et liikmesriigi parlament ise teab kõige paremini, mida tegema peaks minu seisukoht on seega selline, et Euroopa poolaasta on õigesti üles ehitatud kontseptsioon ning raske on öelda, raske on nõustuda väitega, et Euroopa poolaasta ei ole demokraatlik kuidas seda rakendatakse, seda näeme tulevikus, aitäh! sellega on see arutelu lõppenud ja jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, see on härra Crescencio Rivellini raport kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, härra Rivellini, teil raportöörina on järgmisena sõna neljaks